kui ühte kõige eakamat, kogenumat kolleegi siin ja kõigi nimel ütlen, et kui äh, lahkute, siis jään, äh, kui jään teid äh, taga igatsema. aga igal juhul järgmisena proua Scott Keito, üks minut. suur tänu, proua juhataja. nädalavahetusel üritas peaminister uuesti lepet hääletusele panna. Tšekersi kodus rääkis ta vähemusega omaenda parteist ja me võime ainult ette kujutada, mida ta ütles. see Londoni meeleavaldus ning petitsioon artikli viiskümmend näitab, et äh, suhtumine on negatiivne, hääletada tema kokkulepet praegu või Brexit ei toimu või Euroopa Parlamendi valimised, mis tooridele on väga hirmuäratav, nii nagu teine rahvahääletus annaks demokraatliku võimaluse inimestel oma arvamust avaldada ja näidata oma suhtumist. toorid äh, tunnevad inimeste tahte ees hirmu, aga meid ei vaigistata, kogu riigis on vastupanu Brexitile suurenemas, vaatame parlamendi suunas selleks, et meie saaksime otsustada olles kindlad, et meil on Euroopa-meelne äh, toetus ja riik hääletab äh, Euroopa Liitu jäämise poolt, aitäh. poolteist minutit proua Anderson ja kui see on teie viimane kõne, siis annan teile kolmkümmend sekundit juurde. suur tänu, e-reunionistid ei äh, ei taha siin kuidagi öelda, et me ju ütlesime, enne kui rahvahääletus korraldati, olime me Londonis valitsusele selgitamas, millist kahju Brexit meie riigile, meie saarele teeks. meil oli õigus. me tegime kampaaniat, et Põhja-Iirimaa saaks jääda Euroopa Liidu mit-, mitte ainult armastusest, vaid tänu sellele, et me teame, millist kahju Brexit tekitaks meie saarele meil oli õigus ja veelgi enam, enamus Põhja-Iirimaa inimestest olid meiega ühel meelel. läbirääkimiste protsessi alguses hoiatasime me kõiki osapooli, milline saab olema brittide läbirääkimistaktika. ja hinnake ise, kui äh, suur õigus meil oli. Nende ignorants äh, Eh, ning eh, unionistide pime eh, suhtumine on neid pannud sellisesse olukorda, kus me praegu oleme. Brexit on justkui väga suur ebaselge olukord, aga üks asi on selge nii Iirimaa kui ka võib-olla Euroopa Liidu osas, see segadus ning probleemse suure reede kokkulepe sisaldab juba lahendust. president Tusk nõukogu, ülemkogu järeldustes kaks tuhat üheksateist aprillis on vaja see selgelt välja öelda, tehke need vajalikud läbirääkimised ja eemaldage draama, kui piir välja võtta, siis kaob ka probleem ehk siis plaan Iiri ühtsusele lähtudes Eh, nõusoleku põhimõttest. suur tänu teile kõigile. härra Paksas, palun poolteist minutit. lugupeetud eh, proua juhataja. Euroopa juhid on üha enam eemeldunud eh, rahvaste ühenduse mõttest mõtetest ning äh, räägivad üha enam üleilmastumise nimel. tegemist on ideoloogiaga. kõik Euroopa Liidu poliitilised süsteemid ei suuda vastu panna sellele ideoloogiale. see puudutab iga hinnaga äh, suurettevõtete kaitsmist ning tehas seda riigipiiride arvelt. see üleilmastumine mõjub negatiivselt keskkonnale, vaestub, mõjutab halvasti äh, suhteid ja, ja tühistab õigusriigi põhimõtte. kodanikud ei ole enam oma kodus, nende riik on äh, poliitilise eliidi poolt erastatud ning kodanikud on äh, marginaliseeritud kümned miljonid eurooplased on ohus, vaesuse ohus. miljonid lapsed kasvavad peredes, kes elavad väga suures ebakindlused. me peame sellisele poliitikale vastu astuma, me peame olema eh, globalistide vastu ja nüüd härra Peibal on üks minut. Emmanuel Macron eh, võis ju pressikonverentsil rääkida Euroopa naiivsusest, see selgus, et aga ei takistanud teda allkirjastamast ülemkogu järeldusi, samas kui see tekst tegelikult läheb sellega vastuollu Euroopa Liit äh, soovib äh, säilitada, peab kaitsma oma huvisid äh, kolmandate riikide ebaausate tavadega ja täiel määral kaubanduse kaitsevahendeid kasutama. väga hea, ainult et seesama dokument soovib uusi vabakaubandusleppeid, samas kui ülemkogu ütleb, et nad lähtuvad avatud kaubandussüsteemist ja igasugusest protektsionismist tuleb loobuda see kindlasti ajab naerma nii ameeriklased kui hiinlased, kes ostavad meie ettevõtteid kasumi teenimise eesmärgil. on vaja lõpetada see ebasoodne olukord Euroopas. tegemist on küll kapitali ja kaupade vaba liikumisega, aga Euroopa Liit ei ole kaitstud piirkond kus äh, USA ja Hiina äh, tegutseb nii, nagu soovib, samas kaitstes oma riikide huvisid. aitäh, järgmisena härra Hukam, palun üks minut. suur tänu. mõned äh, tegutsesid ülemkogul äh, proua May vastu, aga igal juhul me näeme, milline on see raev äh, avalikkuse poolt. Euroopa Liidu eliit üritab järelikult äh, ignoreerida kodanike huvisid, samas on aga mm, rahulolematus kajastunud mitmetes valdkondades. valede kasutamine ei ole enam õigustatav, samas kui Euroopa ei kuula kodanike muresid, kui olete nii rahulolevad, et brittide otsus lahkuda äh, Ühendkuning-, äh, Euroopa Liidust oli ainult protestinoot, siis eksite. Brexit on uue poliitilise aja kuulutus, inimesed soovivad muutusi ning euroskeptikute invasioon seisab ees siin, eh, siin parlamendis ning see superriigi visioon on läbi kukkumas. proua Krossett, palun üks minut suur tänu, proua juhataja. Brexiti teemast on juba väga pikalt räägitud Brexit on meid võtnud van-, äh, pantvangi ja takistab meie tuleviku algusest peale, on olnud selge, et äh, sellega on seotud äh, tõsine poliitiline kriis Ühendkuningriigis, see puudutab meie kodanikke, meie ettevõtteid, kes on väga suurtes raskustes praegusel hetkel ja kiiresti on vaja need probleemid lahendada ülemkogu õnneks rääkis ka majanduskasvust ja tööstuse arendamisest, eriti mis puudutab tehisintellekti me peame jõudma järele digivaldkonnas selleks, et eurooplaste positsiooni tulevikumajanduses säilitada. Hiina on võtnud väga kaaluka koha. Euroopa Liit peab äh, edasi liikuma. ülemkogu võttis äh, vastu väga head äh, järeldused, aga väga palju ebaselgust on meil endiselt alles. president Juncker ütles, et Euroopat ei tohi mitte pakkuda, vaid Euroopa peab olema avatud parlament on teinud vajalikud ettepanekud, mis on äh, ambitsioonikad äh, ka kliimavaldkonnas. meie riigid äh, ei suuda kuulata, kui kiireloomulise teemaga on tegemist, on aeg üles ärgata. suur tänu, proua juhataja. proua Rodriguez, kaks minutit austatud Euroopa pa-, nõukogu, ülemkogu ja komisjoni presidendid, kevadine ülemkogu oli viimane enne Euroopa valimisi. tõesti, me ootasime ülemkogult palju. kakskümmend aastat tagasi suutsime me paika panna suure kava, millega astuda vastu üleilmastumisele see oli see Lissaboni tegevuskava, millele järgnes Lissaboni leping, minu arvates on nüüd uut tegevuskava vaja nii Euroopa kui maailma jaoks. maailma mu-, maailm muutub tõesti päris palju, mis puudutab Hiinat, siis jah, ma nõustun teiega, mida te ütlesite, meil on vaja strateegilist partnerlust Hiinaga, aga see peab töötama mõlemas suunas ning austama meie väärtuseid. me teame ka, et kliimamuutuse vastane võitlus ning äh, jätkusuutlike öö, äh, äh, Äh, arengueesmärkide elluviimiseks on vaja ka uut tegevuskava ning kui me räägime Euroopa suveräänsusest, siis me teame, et eurooplastena peame me äh, ka kaasa minema digitaalse revolutsiooniga. meil on vaja leida uus euroopalik tee digitaalse revolutsiooni jaoks, seda peame me ütlema ka oma Hiina partneritele järgmisel tippkohtumisel. Euroopa tee digitaalses revolutsioonis tähendab privaatsuse kaitset julgeoleku ja vabaduse kaitset. see tähendab ka seda, et me kasutame digitaalseid vahendeid mitte demokraatia õõnestamiseks, vaid tugevdamiseks. see tähendab seda, et digitaalne innovatsioon peaks olema ka uute teenuste ja toodete edendamise aluseks, selleks et tulla vastu inimeste ja kodanike vajadustele. ja peame tagama ka äh, seda, et äh, selle tulemuseks on rohkem ja paremad töökohad meie süsteemid peavad olema ka uuendatud, et kaitsta meie kodanikke selle ülemineku eest. ma olen üsna kindel, et eurooplased, nende teadmised, meie kultuur, meie loomingulisus on meie kõige suurem vara. ning selle põhjal peaks just välja töötama selle uue tehisintellekti, intellekti Äh, me peame meeles pidama, et äh, selle Brexiti äh, järel on tegelikult elu ju läheb edasi. suur tänu, järgmisena proua Pitsoto. Ähm, Mar-, Merkeli, ähm, Junckeri ja Macroni ähm, Euroopa on pidevalt päevakordades ja äh, mais saadetakse praegused Euroopa juhid koju. meie koos äh, härra äh, Salviniga oleme valmis muutma seda Euroopat, mis on äh, võimuori ja pankade ori. meie tahame üles ehitada uut Euroopat, teistsugust Euroopat, Euroopat, mis kaitseb piire, mis peatab äh, ebaseadusliku sisserände, mis kaitseb äh, Itaalias toodetud ja meie töötajaid ka Äh, kallis Juncker ja Euroopa bürokraadid, nendel aastatel olete te äh, põhjustanud palju äh, katastroofe ning mõjutanud halvasti itaallasi ja Euroopa teisi rahvaid. itaallased uhkelt paari nädala pärast saadavad teid kõiki koju. meie Leegast oleme saanud esimeseks Euroopa parteiks ja need Euroopa valimised äh, on need, kus võidutab, võidutseb vabadus ja demokraatia, aitäh. härra Ujevdovski, üks minut. proua president, daamid ja härrad. ma arvan, et me peaksime nüüd selle Brexiti aruteluga juba ühele poole saama. siin on väga palju emotsioone, seda arutelu kasutatakse ära selleks, et mõjutada siseriiklikke vaidlusi, härra Farage rääkis siin Ühendkuningriigi alandamisest, see on täielik jamps. me peaksime Euroopa Ülemkogu tegevuskava juurde tagasi tulema, seal näeme me poliitilistest, poliitilisi teemasid, Venemaa vastaseid sanktsioone, mis on Euroopa solidaarsuse märk, kui me räägime solidaarsusest selle tõelises mõttes, siis on Ida-Euroopa toetamine väga tähtis, sellest sõltub terve Euroopa julgeolek, mis puudutab majandusteemasid, konkurentsivõimet Euroopas, siis meil on vaja ka järjekindlaid meetmeid. ülemkogu dokument ütleb et siseturg on väga tähtis ja sealt tuleb eemaldada tõkked, mis äh, seisavad meie ettevõtete ees. aga endiselt äh, on ju äh, tõkkeid meie ettevõtlusvabaduse ees. me peame siingi olema järjepidevad ning need tõkked eemaldama aitäh, härra Gonzalez Pons, üks minut. kolleeg Ester de Lange. võttis väga hästi kokku Brexiti toetajate suhtumise, nad tulevad siia, et lihtsalt raha teenida ning oma kohustusi ei täida britid peavad lõpuks otsuse vastu võtma, sest miljonid inimesed sõltuvad sellest. on aeg lõpetada äh, Need poliitilised mängud on vaja otsustada kas sees või väljas. kui britid leiavad, et nad lähitulevikus jääda ei suuda, siis me peaksime eluga edasi minema. me rääkisime läbi kanadalastega, samamoodi jaapanlastega me ei saa öö, öö, ju öö, lasta brittidel meie edasist elu takistada, me peame mõtlema e, Euroopa praeguste ja tuleviste põlvkondade peale. aitäh, üheks minutiks, härra Sinedinos. vabad õiglaste valimiste kontseptsioon on ainult eufemism, seal domineerivad lihtsalt Äh, suured parteid. seda korraldatakse selleks, et Euroopa Liit, Euroopa eliit äh, saaks vältida oma vigade tunnistamist. meil on vaja tulla tagasi tõeliste äh, rahvastruktuuride juurde. Euroopa Liit küll mõistab hukka desinformatsiooni, aga samas toetatakse erinevaid poliitilisi ideoloogiaid, nagu näiteks öö, Türgi salateenistuse agendid levitata, levitavad ka siinseid parlamendisaadikuid desinformatsiooni. nagu äh, äh, Albeenia agendid, kes töötavad Suur-Albaania nimel äh,, töötatakse selle nimel ka siin par-, parlamendis. ka Makedoonia antakse nüüd äh, äh, sealsete Slava-Albaaniaste kätte meie müürid on langemas ning Euroopa on sellele kaasa aidanud. härra Brock. proua president, härrad komisjoni ja ülemkogu presidendid, daamid ja härrad, keegi ei soovi karistada Briti inimesi, keegi ei soovi neid alandada. me sooviksin, et nad oleks Euroopa Liidus, nad on alati olnud väga head partnerid aga et nüüd see, et kasut-, äh, räägitakse, et me soovime neid alandada ja karistada, see näitab, et Brexiti toetajatel muid argumente enam ei olegi selleks, et endale toetajaid leida. ma arvan, et me oleme valmis nüüd sõlmima tõelisi kokkuleppeid. midagi saab ette võtta näiteks poliitilise deklaratsiooniga, aga ma arvan, et on oluline et Briti alamkodu lõpuks otsustab. London peab rääkima Londoniga, nad peavad omavahel kokku leppima, see on see öö, tee, mille kaudu Briti inimesed suudavad liikuda parema tuleviku suunas ning nüüd on tõesti oluline, et seal otsustatakse Äh, ning ülemkogu äh, ka äh, ju võimaldas nüüd rohkem manööverdamisruumi ning on võimalik ka anda pik-, pikem ajaperiood Brexiti jaoks. aga parlament peab, kui parlament otsustada ei suuda, siis peab parlament andma otsustusõiguse inimestele kas läbi uute valimiste või referendumi, see on demokraatlik vi-, lahendus. üheks minutiks proua Sippel. aitäh. üheksateistkümnendal märtsil arestiti Itaalias äh, laev ning üle, äh, ülemkogus ei räägitud sellest sõnagi. ei räägitud ka sõnagi sellest, et ÜRO äh, põgenikevolinik rääkis ka nendest vägistamistest niinimetatud Liibüa ametlikes laagrites, aga meie ei saa vaikida, kui liikmesriigid meie humanitaarseid ning kristlikke väärtusi jalge alla talluvad ning vaikivad. inimesed surevad äh,, härra Tusk ei kuula, ning karistatakse tegelikult inimeste päästjaid. ülemkogu peaks toetama merel äh, toimuvaid päästmisi, tuleb reformida Dublinit, äh, mille üle, mida toetas ka meie koda äh, me peame karistama mitte päästjaid, vaid neid, kes keelduvad päästmast. aitäh, proua Hüübner, üheks minutiks, aitäh. sada kakskümmend kaks päeva on lahkumislepe juba sõlmitud. ja nüüd toimub meil äh, olul-, toimuvad meil olulised hääletused Briti alamkojas. hääletustulemused äh, toovad siis suurema selguse ka kodanikele nii poliitiline kui majanduslik ebakindlus on ääretult suureks muutunud Brexiti käigus. Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid on pingutanud selle nimel, et anda võimalikult suurt kindlust sellele protsessile, Strasbourgi kokkulepe eelmisest neljapäevast, mis, mis eelmine neljapäev ülemkogus heaks kiideti, annab õiguskindlust mitte ainult lahkumisleppele, vaid ka tervele protsessile. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kui tõsiselt räägitakse äh, pikast ajapikendusest, kui äh, äh, Ühendkuningriigis suudetakse parteiüleselt kokkuleppele jõuda lahkumisleppe üle, siis ma sooviksin, et Briti erakonnad tõesti võtaksid arvesse ka oma kodanike huvisid ning lahendaksid nende ebakindla olukorra. aitäh! härra Laine, üks minut. ülemkogu rääkis täiesti õigustatult peamiselt Brexitist me võime näha, kui palju aega ja energiat see teema võtab teistelt olulistelt probleemidelt ära, nagu näiteks kesk, kliimamuutuselt või maa, maailmavõimu Hiina suhetelt. Hiina on ka, konkureerib ka kliimamuutuse tehnoloogia valdkonnas, Hiina juhib näiteks autoakude ja päikesepaneelide tootmist, kliimatehnoloogial äh, peame me äh, tõhusamalt tegutsema, meil on vaja energia säästmise tehnoloogia äh, kallal paremini töötada, nagu näiteks kunstmaterjalide väljatöötmise, töötamise ajal, alal peame pingutama, et asendada tsement ja teras. Hiina on küll meie partner, aga tegelikult ka tõsine konkurent me peame äh, äh, ennast nende eest kaitsma, ilma et me langeksime protektsionismi, aitäh. aitäh, härra Kelly, üks minut. aitäh. minu kokkuvõte Brexitist on järgmine. Brexit ajab meid hulluks. kõik selles on halb. kõik liigub edasi-tagasi ja me ei üritab siis mingisugust kokkulepet sõlmida. loodetavasti selline kokkulepe alamkojas ka sellel nädalal sõlmitakse. samas ei tohi unustada miljonit inimest, kes demonstratsioonil nädalavahetusel osalesid. demonstratsioonil osalemisel ja petitsioonile allakirjutamisel on suur erinevus, seda tuleb ka silmas pidada. loodetavasti alamkoda suudab vastu võtta otsuse, et vältida ehm, ilma leppeta lahkumist, seda me ei soovi Äh, selle, kõik alternatiivid on paremad, lahkumislepe või edasilükkamine ja nii edasi. aga kui otsust vastu ei võeta, siis segadus jätkub ning kõik muretsevad. ning siis Oliver Goldsmithi äh, sõnul äh, võib öelda, et imetleda, imestades vaatame, kuidas Brexiti toetajad ikkagi asjast aru ei saa härra Farage'i tundub see lõbustavat, väga meeldiv aitäh, Sean, härra Taans, üks minut. suur aitäh, kahjuks mina sonette siin äh, ette kanda ei suuda, aga minu jaoks on hämmata, hämmastav see, et mitte äh, ükski Ühendkuningriigi valitsuspartei liige ei ole rääkida julgenud, sellepärast et äh, see on häbiväärne, mida nende partei teeb ja Nad on lubanud kokku igasuguseid asju, nad on öelnud, et Brexit tähendab ühte asja, aga lõpuks osutus see millekski muuks äh, ja äh, Eh, samamoodi selle Marsigagi, et lubatakse inimestel ühte asja ja siis istutakse eralennukite peale ja tullakse siia. mitte kunagi ei võeta vastutust selle eest. Eh, härra Farage, teie vastutate selle riikliku alanduse eest, mida me täna näeme, te ei võta selle eest vastutust ja nüüd on kätte jõudnud aeg, et teie ja kõik Brexiti toetajad võtaksite vastutuse selle valede kampaania eest, mida te meie riigis olete pidevalt eh, läbi viinud ja nüüd olete seetõttu selle riigi põlvini surunud. härra Tusk, suur aitäh selle solidaarsuse eest, me võtame seda kuulda Suurbritannias valitseb praegu Euroopa-meelne liikumine ja me ei kao mitte kusagile meie tahame äh, võita äh, Brexiti pooldajate üle äh, ja üks protseduuriline küsimus ka, proua president, härra Patten ütles, et inimesed on reeturid, aga selline keelekasutus on siin kojas täiesti vastuvõetamatu, see on mis tahes kojas vastuvõetamatu ja ta peaks selle eest vabandama. And the house supports you ja äh, koda on selle teie avaldusega ühel meelel. kolleeg Rangel, palun. austatud härra Tusk, ähm, härra Barnier, Euroopa Liidu läbirääkimismeeskonna äh, juht. esimene asi, mida ma tahaksin teha selgeks Briti parlamendile äh, Euroopa Liit tegutseb heas usus me usume Briti läbirääkijaid, meil on usku nendesse ja ma tahaksin teise asjana selgelt välja öelda selle, et Brexiti küsimus ei ole mitte ainult küsimus, mis puudutab läbirääkimisi, vaid ka seda, millised õigused jäävad brittidele, kes elavad Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Ühendkuningriigis, me peame aitama ka inimesi koha peal, ettevõtteid oma koha peal, aga seda praegu ei toimu. ebakindlus suureneb pidevalt nende edasilükkamistega seoses ka. ettevõtjad on mures, ma olen nendega rääkinud ka Portugali ettevõtjad on selle pärast mures meil on erinevad arutelud lepete ja kõige muu kohta, aga kõige selle kõrval on sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid inimesi, eh, kes eh, peavad taluma ebakindlust eh, ning see mõjutab vägagi halvasti inimeste ja ettevõtete olukorda. suur aitäh, kolleeg Silva Pereira, teil on üks minut. suur aitäh austatud äh, proua president, äh, ülemkogu langetas õige otsuse Brexiti edasilükkamise küsimuses. artikkel viiekümne mm, lühike edasilükkamine kuni kahekümne teise maini äh, ja kui alamkoda, ja seda tingimusel, et alamkoda selle väljaastumisleppe heaks kiidab sel nädalal, aga kui ta seda ei tee, siis on Ühendkuningriigil maksimaalselt kaheteistkümnenda aprillini aega selleks, et selgitada, mida ta teha kavatseb. ja see kõik on väga põhjendatud Euroopa Liit ei saa olla nõus sellega, et Brexit ja Brexiti segadus mõjutab negatiivselt Euroopa valimisi äh, ja tekitab äh, mingisuguseid vaidlusi uue valitud Euroopa Parlamendi koosseisuga äh, ja uus parlamendi koosseis astub jõusse ainult siis, kui Brexit jõustub, kui kokkulepet ei ole, kui kokkuleppele ei jõuta. siis on olukord keeruline. härra Tusk ütles ka, et kui kokkuleppele ei jõuta, siis meil on vaja pikemat pikendust, ajapikendust, mis võimaldaks brittidel ka äh, Euroopa valimistel hääletada ja siis saavad nad ka uue strateegia paika panna. suur aitäh, viimasena äh, Äh, saab äh, sõna härra Ashworth äh, ja annan teile ka lisaaega, aga ma siiralt loodan, et see ei ole teie viimane sõnavõtt siin saalis. suur aitäh, president Tusk. miljoni inimese nimel, kes on Londoni tänavatel kuue miljoni inimese nimel, kes on alla kirjutanud petitsioonile ning eh, kuuekümne kolme protsendi eh, Briti elanikkonna nimel, kes ei hääletanud Brexiti poolt, tahaksin teid tänada. tahaksin teid eh, tänada ja tahaksin tänada seda koda siin selle toe eest, mida siin tunda on ja ma tahan teile kinnitada, et Nigel Farage ei kõnele selle kuuekümne kolme protsendi elanikkonna nimel Äh, tahaksin kommentaarina lisada veel äh, eurooplastele selle, et äh, juba üle kahekümne viie aasta ei ole ükski Briti peaminister mitte kunagi selgitanud Briti rahvale, mida Euroopa on teinud, millised on Euroopast saaduvad hüved ja miks Euroopa on oluline. Nad ei ole kunagi kaitsnud rahvast ebatõdede vastu, mida levitati ning mitte kunagi ei ole võetud vastutust otsustuste eest, mida nad on nõukogus langetanud. ja seetõttu mm, on Briti press kahekümne aastast kampaaniat äh, käimas hoidnud, mis põhines populismil, ebatõdedel ja pettustel. ning selle kõige tulemust näeme me täna. Ühendkuningriik on kurb riik, ta on jaotunud, lõhestunud nagu iial varem ning alamkoda on kriisis. ja seetõttu Brexit peaks olema hoiatav eeskuju Euroopa teistele rahvastele ja Euroopa rahvastele ütlema järgnevat. Teie olete see põlvkond, kes on saanud naudida kõige pikemat rahuaega ning kõige suuremat õitsengut äh, meie ajaloo jooksul. ja mitte kunagi ei tohi seda iseenesestmõistetavana võtta, seda tuleb hinnata, selle nimel võidelda ja seda tuleb igapäevaselt ka kaitsta. aitäh! suur aitäh, härra Ashworth. tundub, et minu otsus oli õige, otsus anda teile lisaaega. ja te äh, kõnelesite väga emotsionaalselt oma riigi nimel, aitäh teile selle eest. Äh, vaba mikrofoni voorus annan tõesti kõigile ainult ja ainult ühe minuti ja proua Šoidrova saab kõigepealt e-, head eeskuju näidata kõigile. Äh, suur aitäh, proua president. mina pean ütlema, et kõnelemine pärast härra Ashworthi ei ole üldsegi mitte lihtne ülesanne ma äh, hindan kõrgelt äh, seda, mida te ütlesite ning äh, kõik britid peaksid ütlema, kuulama seda, mida rääkis härra Le Cutco, mida rääkis härra Farage. Briti alamkoda on juba hääletanud kahel korral väärika kokkuleppe eest, mis tagaks väärika Brexiti britid eh, otsustavad iseenda üle ja mina tahaksin härra Tuskile öelda ka tänusõnad, suur aitäh selle eest, et te äh, rääkisite Euroopa Liidu Hiina tippkohtumise ettevalmistamisest, inimõigustest rääkisite te ka äh,. jah, inimõigused peavad olema osaks mis tahes kaubanduslepetest, see on väga oluline ning äh, Euroopa Parlament äh, on äh, tõstatanud siin väga olulisi teemasid ja rääkinud inimõigustest see on tõesti tähtis. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad samuti seda tegema. härra Lopez Aguilar järgmiseks äh, ütleb proua president, äh, ma püüan anda sõna kõigile, kes seda soovivad ja seetõttu palun pidage kinni kõneajast. suur aitäh, austatud president, äh, president Tusk, paljud siin Euroopa Parlamendis on sageli olnud kriitilised teie suhtes, aga seekord mitte. Te käitusite õigesti, te panite paika selge ajakava, mm, üle kaheteistkümnenda aprilli pikendamist ei saa toimuda, britid peavad leidma lahkumiskava ja mitte Euroopa Liidust, vaid sellest labürindist, kuhu nad eksinud on. miljonid britid demonstreerivad, protestivad ja me oleme nendega solidaarsed, aga need demagoogid, kes nii palju kahju on brittidele põhjustanud pettuste ja manipuleerimistega, nendega me solidaarsed ei ole ja me peame selgelt välja ütlema, et nüüd on käes aeg tegutseda, rohkem edasilükkamisi ei ole aga ka halb on see, et ülemkogul praktiliselt muudest teemadest ei olnudki võimalik rääkida. head uudised on aga see, et äh, kell tiksub äh, ja aega jääb järjest vähemaks, äh, tuleb saata selge sõnum välja, pange oma ajakava paika, otsustage ära, mida te teha soovite. suur aitäh, järgmine kõneleja. Brexit on osutunud väga kaootiliseks protsessiks, ütleb proua Tomasitš. kolm aastat tagasi otsustasid äh, britid lahkuda, aga samas on endiselt ebakindel, millal ja kuidas see toimub. ja see on kahetsusväärne mitte ainult valitsuse osas, kes äh, ei suuda oma kodanike soove täita, aga see on kahetsusväärne ka Euroopa Liidule. enne Brexitit juba ignoreeriti eurooplaste tahet rahvahääletusel, seda kõike on juba nähtud, õppetunde ei ole sellest aga saadud. Brexit hoiatab teisi liikmesriike isegi mitte mõtlema lahkumast, kui see oli probleem Brexitile, mis saaks väiksematest riikidest, mis ei ole saareriigid, mis asuvad Euroopa äärealal ja millel ei ole millele, mis ei ole osa ühisvaluutast ja olukord on väga keeruline ning vajab lahendusi ja süüdistused on teise osapoole suunas, aitäh. suur tänu, proua juhataja ütleb äh, proua Vautmans, äh, arutelu on väga hea, aga härra Farage on juba pikka aega tahtnud olla, lõpetage valetamine, isegi praegu jätkate sellega. ja lisaks sellele tahaksin öelda midagi ka härra Ashfordile, minu arvates oli see sõnum õige, jah, me peame võitlema Euroopa eest, me peame Euroopat uuendama ja see on see õppetund, mille me kõik peame siin Euroopa Parlamendis äh, ära äh, aru, mõistma ning tulevaste valimiste osas peame me seisma Euroopa kaitsmise eest, aitäh. proua Virkunen, üks minut, palun. lugupeetud juhataja, Brexit on tõsine tragöödia ning see näitab, milleni populism võib viia olukord on selline, et Ühendkuningriigi poliitiline tupik hakkab mõjutama kogu Euroopa Liidu toimimist ning meie arvates on väga oluline, et äh, Briti parlament suudaks valitsusega mingi lahenduseni jõuda, sellepärast et praegune ebakindlus on kõige keerulisem. Brexit on konkretiseerunud selle, millega on Euroopa Liidus tegemist. väga sageli oletatakse, et Euroopa Liidus on võimalik lihtsalt, lihtsalt eeldavad, et nad saavad äh, vabalt liikuda, elada teistes äh, riikides ning äh, pakkuda teenuseid ja kaupu, aga kõik see tuleneb meie õigusest ja reeglitest, aga kui liikmesriik lahkub, siis lõpeb kõik see ja seda on nüüd äh, mõistnud kõik Euroopa Liidu kodanikud oluline on see, et Euroopa Liit on valmis kõikideks võimalusteks, aga samas peame me seda protsessi toetama, et Ühendkuningriik jõuaks kestliku lahenduseni ja tundub, et uus rahvahääletus oleks kõige parim lahendus edasiliikumiseks, aitäh! härra Caputo, palun üks minut. suur aitäh, austatud president. mina ei taha rääkida Brexitist, vaid hoopis kliimat, kliimast. miljonid noored protestivad tänavatel tuleviku jaoks ja see on selles täiskogus ka arutusel olnud aga mitte ülemkogul piisaval määral. oluline on Äh, intensiivsemaks muuta üleilmset tegevust selles vallas. Euroopa tippkohtumisel aga siiski ei defineeritud selget joont selleks, et toetada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks paika pandud dekarboniseerimise eesmärke äh, oluline on keskenduda ka äh, tööstuse konkurentsivõimele, tuleb võtta arvesse liikmesriikide eripärasid ning Äh, tegelikult on riikide suveräänne otsus äh, otsustada, milline on nende energiastruktuur mm, ja seetõttu sageli valitakse ka väga saastav äh, kivisüsi. me näeme, et olukord muutub järjest hullemaks, aga endiselt me arvame, et probleem on kellegi teise oma, aitäh. proua Lukatševska, palun pani przewodnicząca! myślę że nikt na tej sali nie wierzył. suur aitäh! ma usun et mitte keegi siin ei ole uskunud seda et äh, britid mingisugusele otsusele jõuavad me ei suutnud seda uskuda me vaatasime ka ajalukku ja me ei tahtnud uskuda et populism võidutseb ja härra farage siin kojas Äh, levitab ka seda verbaalset mürki. Briti äh, vali äh,, Briti äh, majandus kannab ka igapäevaselt suuri kahjusid äh, ning ma loodan, et sellest Brexiti kaosest äh, tõusetub siiski kasulik õppetund kõigile teistele, kes mm, mängivad unistusega ka väljaastumisest Äh, ning ma, me ma loodan, et järgmises parlamendi koosseisus ei ole siin enam selliseid populiste, kes äh, kühveldavad Euroopa Liidu raha kokku, aga äh, muidu on vaenulikud Euroopa Liidu suunal. suur tänu, proua juhataja, selle Äh, arutelu alguses rõhutas president äh, Tusk nõukogu, ülemkogu järeldusi, ehk siis tugev majanduslik alus on väga oluline Euroopa tulevuseks õitsenguks ning konkurentsivõimeks, ütleb härra Pirinski. lisaks sellele ütles ta, et komisjon võib äh, kaks tuhat üheksateist aasta lõpuks te esitada pikaajalise visiooni Euroopa tööstuse tuleviku osas konkreetsete meetmetega selle rakendamiseks. Äh, pöördun teie poole äh, ja, ja ka president Tuski poole, keda hetkel ei olnud siin, kes küll saabub, aga ka asepresident Kataineni poole, palun mõelge järele, mida see sõnastus tähendab kaks tuhat üheksateist aasta lõpuks komisjon esitab pikaajalise visiooni. see ei saa olla tehnokraatlik äh, lahendus, see peab äh, arvesse võtma äh, tööstuse lagunemist viimastel aastakümnetel, kui me soovime tasakaalustatud tööstuse tulevikku, peab see arvesse võtma seda olulist väljakutset tööstuse majanduskasvu ja töökohtade osas ning selle ametiaja lõpuks on vaja käsitleda ka liikuvust. tegemist on näitega, mis puudutab teenuseid Ida-Euroopast, mis äh, surutakse turult välja, kasutades äh, legitiimseid äh, sotsiaalseid ja tööjõu aspekte, seda kõike tuleks vältida kogu hinnaga ja kutsun teid isiklikult üles jälgima, kuidas seda dokumenti ühest parlamendist, ühest komisjonist teise saadetakse, sest see on Euroopa tuleviku osas väga oluline, et aitäh, et andsite mulle lisaaega. kolleeg Sarbati, palun. Ähm, kuulasin seda arutelu siin minu arvates on meil siin väga palju varisere siin kojas ning äh, britid on peavariserid. aga meie koda ja öö, äh, äh, nõukogu on britid meist öö, eemale tõrjunud. Kreeka puhul ületati kõik punased joomed, mis paika pandi. ning öö, samas ei soovitud Cameroniga läbi rääkida ja kui Cameronile oleks antud järele, siis poleks Brexitit juhtunud, toimunud. Briti inimesed ei oleks viidud nii kaugele, et nad hääletaksid Brexiti poolt. kui ma kuulen nüüd siin neid vabandusi, härra Pullman, kuulake nüüd mind ja äh, Guy Verhofstadt on sellesse oma panuse andnud. Te istute siin äh, oma kõrgel troonil, aga öö, britid pidid siis valima, et kas nad on teise klassi liikmed või astuvad välja. see öö, ning meil on nüüd öö, Iirimaa probleem, see on ainuke probleem, see kõige tõsine ning asi on ju selles, et britid ei nõustu kunagi teise klassi liikmelisusega Äh, nii et nad ei suuda ise näiteks sõlmida oma vabakaubanduslepinguid, selles on asi. kui peaks toimuma uus referendum, siis peab meie kodanik ka nõukogu ütlema, et me räägime teiega läbi tingimuste üle. härra president, te andsite siin eelmisele kõnelejale kaks minutit kõneaega, laske mul öelda veel üks lause. me peame brittidele ütlema, et neil on õigus oma elu nii äh, korraldada, et, e, et nad on ise rahul, siis tulevad nad meie juurde ka tagasi. aitäh, kolleeg Epideius. Eh, eh, aitäh. see, kuidas Euroopa Liit on nüüd äh, tegelenud selle Brexitiga, äh, iseloomustab väga hästi, illustreerib väga hästi kõiki, kõiki neid tõsiseid, kõik, kõike seda, kuidas Euroopa Liit tõsiste probleemidega tegeleb. selle asemel, et parandada vead, et le-, et leida mingisugune lahendus, et lihtsustada Brexitit, on lihtsalt näpuga näidatud ja süüdistatud, süüdistatud Ühendkuningriiki. samamoodi ka Poolat ja Ungarit karistatakse Fides, härra Orbani partei kannatab samamoodi. niimoodi on karistatud ka Kreekat ja Kreeka inimesi läbi erinevate memorandumite ellurakendamise, selleks, et väidetavalt vähendada võlga, võlakoormat. niisiis, Euroopa Liidu öö, lähenemine tundub olevat ainult karistada. kaks aastat hiljem siin Euroopa Parlamendis siin kojas. ilmub kindlasti ka kättemaksu jumalanna Nemesis. proua Spiraki, aitäh. nagu te kindlasti teate, siis vanad kreeklased ütlesid, et öö, äh, öö, äh, iga pilve taga paistab ka lootuskiir me kuuleme siin öö, pettusi ja valesid härra Farage'ilt ja tema käsilastelt. mida Brexit meile näitab? see näitab seda, kuidas inimesed reageerivad sellisele populismile. me peame Briti inimestele andma võimaluse otsustada enda eest, me ei soovi ju öö, siin e-, ennast kahjustada öö, oma käitumisega. me peame andma brittidele võimaluse selgelt otsustada ja edasi liikuda, meil on vaja anda brittidele teine referendum. ja proua Grappini, palun. Grappini. Honorevole Jurek. kolleeg Jurek. pan przewodniczący Weber mówił härra Weber rääkis artiklist seitse. ta ütles, et et see artikkel ei ole toonud kaasa soovitud tulemusi. ja ei ole distsiplineerinud piisavalt Euroopa liikmesriike ning ta ütles, et seda artiklit tuleks muuta me öö, räägime siin sellistest öö, tulemustest, mida soovis ka Euroopa Ülemkogu president. võib-olla me peaksime tunnustama liikmesriikide õigusi. tuleb ju mõista, et keegi ei soovi võtta vastu selliseid otsuseid, mis Euroopat lõhuvad. kui härra Weber peab õigusriiki ebatähtsaks ning eirab liikmesriikide seisukohti, kui ta ei pea silmas ka vähemuste seisukohti, siis võib-olla seab tema ohtu Euroopa ühtsuse, Euroopa koosneb väga paljudest erinevatest osadest, tuleb meeles pidada. suur aitäh, nüüd saab sõna Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi pidanud härra Barnier. suur tänu, lugupeetud president, daamid ja härrad parlamendisaadikud tegemist on olutelu, olulise aruteluga. kuulasime, mida ütles president Juncker ja kõik, äh, kuulasime kõike seda, mida teie siin ütlesite ja sooviksin teid tänada teie sõnavõttude eest president Tuski tänan ma kutse eest, ähm, kellega ma olen, olen mitmel korral saanud äh, ka ülemkogu aruteludel osaleda mida me käsitleme ka täna siin ja tahaksin veel kord rääkida sellest väga erakorralisest äh, läbirääkimisest Brexitiga seoses, mis puudutab selle tõsidust ning äh, vastutust, mis puudutab äh, kõiki Euroopa valitsusjuhte. tegemist oli väga tõsise vastutusega millest lähtuvalt nad oma tööd läbirääkimiste käigus on teinud. nüüd peale kahte aastat läbirääkimisi, kui mulle ähm, avaldati see võimalus ähm, äh, ka parlamendi toel juhtida neid läbirääkimisi, kaks aastat olen ma nagu teie äh, parlamendil on eriti muret teinud see, mis puudutab kodanike õiguste tagamist, mis peab olema meie prioriteet, nii nagu ütles härra Verhofstadt, härra Weber, härra Pullmann ja teised see kodanike õiguste prioriteet, neli, neli koma neli miljonit, kolm koma viis miljonit eurooplast, kes elavad Ühendkuningriigis ja töötavad seal ja kes osalevad kohalikus majanduses, üks koma viis miljonit britte, kes elavad ja töötavad meie liikmesriikides, nende õiguste tagamine, nagu ütles president Tusk, on kõik veel senini lahtine, oodates kokkulepet Äh, mida me ette valmistame, me ei soovi leppeta lahkumist ja see teema on meie jaoks prioriteet ja me leiame võimalused, kuidas garanteerida nende kodanike õigused. kaks aastat töötame, mina töötan äh, lähtudes austusest Ühendkuningriigi suhtes Teie riik, daamid ja härrad, on imetlusväärne, ma olen seda sageli öelnud oma ajaloo poolest, oma kultuuri poolest mitmete naiste ja meeste poolest, kes on seda riiki juhtinud, me ei saa kunagi unustada solidaarsust, mida kõige raskustel, rasketel hetkedel on osutatud kahekümnendal sajandil. seega me töötame lähtudes austusest ja härra Farage, see austus puudutab ka seda suveräänsust otsust äh, enamuste kodanike poolt, kes otsustasid lahkuda, me austame seda otsust, isegi kuigi see on kahetsusväärne, me oleme põhjalikult, äh, rahulikult, teadlikult, metodoodiliselt kaks aastat tööd teinud, härra Farage, mitte keegi Brüsselis ei taha Brexitit kuidagi oma äh, haldusesse saada ja äh, inimeste otsust muuta Brüsselis aga ei tehta otsuseid äh, lahkumise osas. Teie olete need, kes selle otsuse on teinud ja teie olete need, kes peate kandma oma vastutust ja tagajärgedega silmitsi seisma, mitte keegi teine. No siis kaks aastat oleme me juba lähtudes austusest riik-, liikunud otsuste suunas. tahaksin öelda härra Legutkole, keda siin ei ole, mitte ühelgi hetkel kahe aasta jooksul, mitte ühegi sekundi jooksul ei ole meie ega minu äh, suhtumises olnud kübetki alandust ega kättemaksu Ühendkuningriigi suunal, vastupidi, kaks aastat äh, ja proua McInnes, kes juhatas, äh, ütleksin ka härra Sean Kellyle ja Nicholsonile, et ma kuulan alati tähelepanelikult, mida te ütlete, mida ütles proua Anderson, proua Toots kaks aastat oleme me kannatlikult otsinud äh, konkreetset äh, reaalset lahendust kõige tõsisemale probleemile, mille tekitab Brexit, äh, mis puudutab Iirimaad, mis seab ohtu selle saare rahu ja stabiilsuse, mis circa kakskümmend aastat pärast Belfasti suure reede kokkulepet on saavutatud, me oleme selle nimel pingutanud. härra Nicholson, paar sõna mis puudutavad lepete lahkumist. kõikide lahenduste puhul Suure Reede lepe jääb kehtima, Ühendkuningriik on täie, äh, kaastagaja selle leppe osas ning äh, peab lähtuma selle tagamisest. komisjon on valmis tegema äh, Äh, kättesaadavaks vajalikud vahendid Iirimaale tehnilised ja finantsilised selleks, et täiendavate väljakutsetega hakkama saama. seega äh, suure reede leppe au-, austamine on oluline ka piiri kehtestamise puhul, aga ka muul juhul, igal juhul on tegemist ka siseturu austamisega ehk siis meie siseturu austamisega, aga ka Briti siseturu austamisega, härra Farage, selleks on vaja kontrolle Äh, kusagil läbi viia ja sellega on siin tegemist. kaks aastat töötame me nende läbirääkimiste nimel, mille tulemused on negatiivsed, ei ole mingisugust äh, Brexitiga seonduvat lisandväärtust, ka mitte keegi või, ega ka härra Farage ei suuda mulle öelda, mis on Brexiti lisandväärtus, mitte keegi ei saa seda välja tuua, tegemist on negatiivsete läbirääkimistega, millest ei võida keegi, kõik kaotavad me peame seega arukalt leidma leppe selleks, et tagajärgi leevendada ja võimalikult kiiresti sellega ühele poole jõudma, sellepärast äh, nagu ka siin öeldi, et nii palju on vaja teha äh, seose enne ja pärast Brexitit äh,, nagu härra Tusk ütles äh,, et äh, jõuda heade tulemusteni ja see on oluline ja see positiivne lähenemine pärast seda lahkuminekut, mida me soome võimalikult hästi korraldada, on vaja äh, lähtuda konstruktiivsest tegevusest tagada head suhted selle suure riigiga, kes teoreetiliselt jääb meie sõbraks ja partneriks. ülemkogu otsuse osas tahaksin öelda, see oli väga tõsine otsus olukorra lahendamiseks, mis on veidi ettenägematu seoses parlamendiga, parlamendi alamkojaga, eurooplaste tahe on selles, et Ühendkuningriik saaks nüüd suveräänselt äh, teha oma otsused ja äh, võtta vastu oma vastutus, Ühendkuningriik peab otsustama ühel või teisel viisil see, mida ülemkogu otsustas, see kaks pikendusvarianti, kas siis aprilli või keskpaigani või maini, need on need võimalused, mis võimaldavad Ühendkuningriigil äh, võtta oma vastutuse ning see riik peab sellest lähtuvalt tegutsema ning valima oma tulevikku ning lõppude lõpuks silmitsi seisma ka tagajärgedega, mis sellega seonduvad daamid ja härrad, need läbirääkimised ei ole kaubandusläbirääkimised. siin ei ole mingit kauplemine ega mingid järeleandmised ühelt teiselt poolt, me ei ole sellest kunagi lähtunud. tegemist on lahkumise protsessiga, Ühendkuningriik soovib lahkuda ühisturult, soovib lahtu, lahkuda tolliliidust ja peab selle tagajärgedega silm äh, silmitsi seisma või siis jääma Euroopa Liitu, nagu ütles president Tusk, kõik on võimalik. see võimalus aga tuleb teatud tagajärgedega ning Ühendkuningriik peab äh, suveräänselt seda vastutust kandma ning sellised on praegu äh, siis võimalused seoses ülemkogu otsustega, aitäh. Thank you very much, Mr Barnier, the next aitäh, härra Barnier, järgmisena saab sõna komisjoni asepresident härra Katainen. aitäh, härra president, austatud saadikud, kuigi arutelu peaaegu ainult keskendub Brexitile, ma sellest rohkem ise ei räägiks, sest meie pealäbirääkija härra Barnier juba selgitas väga elegantselt kõik peamised teemad lahti. räägiksin aga paarist ülejäänud asjast, mis olid ülemkogu päevakorrast, nimelt äh, tööstuspoliitika ja mis veel tähtsam, Euroopa Liidu, Hiina äh, koostöö. tööstuspoliitika kõigepealt, juba komisjonis loodi see töörühm, ekspertide töörühm, mis töötab välja uued Euroopa Liidu tööstuspoliitika aluseid äh, kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani. töörühm on töötanud juba üle aasta, mina olen selle kaasjuht koos volinik Pjakovskaga ning me tuleme välja konkreetsete ettepanekutega suveks. ning see dokument antakse siis edasi järgmisele komisjonile ja parlamendile, seal on sees peamised punktid, kuidas kaasajastada Euroopa tööstust. veel üks väga oluline teema, Euroopa Liidu Hiina suhted. väga meeldiv oli, et ülemkogu võttis arvesse meie ettepanekuid ning toetas äh, suurt osa nendest, sest Euroopa Liidu ja Hiina on strateegilised partnerid. strateegilised partnerid tavaliselt tegutsevad ka koos, mitte ainult ei räägi ühtedest asjadest ning sellega on meil praegu natukene probleeme. me jagame mit-,